ettepanelik oma hääletuskaarti võimalikult kiiresti siia masinasse panna, aga ma hääletasin poolt, panime kirja. suur tänu. Euroopa Liidu Nõukogu on, äh, president katkestab, proua Ekk, teie masin ei tööta, jah? no hea küll, aitäh. kas keegi veel soovib sõna praegu? nõukogu edastas mulle siis seisukoha esimese lugemise kohta, see pealkiri pannakse kirja meie protokolli, parlament peab seisukoha langetama kolme kuu jooksul, see äh, kell läheb käima kümnendast septembrist kaks tuhat kümme ehk siis homsest. nüüd üheteistkümnendal novembril kaks tuhat üheksa oma